ja see puudutab Euroopa teist romide teemalist tippkohtumist. kõigepealt saavad äh, küsimuste autorid sõna. proua äh, Flašikova-Benova kaheks minutiks, palun. suur tänu, proua president. ma ootan, kuni proua volinik on oma koha sisse võtnud kõik parlamendisaadikute küsimused, mis on suunatud komisjonile ja nõukogule, on üksteisega seotud. kõigepealt esimene puudutab ähm, rahulolu, äh, romide rahul äh,, olukorraga Euroopa Liidus. me teame, et siin on väga palju puudujääke ja see puudutab ka äh, finantsvahendite kasutamist ühinemiseelsest fondist see puudut- ja nende finantsvahendite kasutamist äh, resotsialiseerimiseks. ka järgmised punktid on olulised, ma sooviksin juhtida teie tähelepanu sellele, et see, kuidas äh, probleeme lahendatakse, on samuti tähtis. olgem ausad, peale pikki aastaid poliitilisi avaldusi ja ebaselgust on meil vaja konkreetseid samme. ma olen kompromissitult, kompromissitu inimõiguste eest äh, võitleja, seda ka siin kojas. ma olen näinud juba mõningaid äh, arutelusid, mille keskmes on roomide olukord. kuid vaatamata kõikidele nende aruteludele ei ole me olnud võimelised äh, põhjapanevaid meetmeid võtma või ka olulisi otsuseid vastu võtma. me peame keskenduma romide diskrimineerimisele, me peame ka paremini tundma neid diskrimineerimise põhjuseid. me peame arvestama sellega, et romide olukord on selline, mis vajab kiiret lahendust. kui me soovime romide olukorda leevendada, siis me peame siin arvestama ka rahvusvaheliste lepingutega ja rahvusvahelise õigusega arvestama. eelkõige just äh, laste õiguste äh, hartat tuleb silmas pidada. seda rikutakse väga paljudes äh, romide perekondade puhul. ma räägin Slovakkia nimel. Slovakkias on küll olemas riigi poolt tagatud tervishoiusüsteem mis tagab ka vastavad teenused, kuid siin ei peeta kinni täiesti põhimõttelistest, äh, kõige lihtsamatest laste õigustest. kui me soovime romide olukorda leevendada, siis me peame võitlema eelkõige diskrimineerimise põhjustega. suur tänu, proua Flašikova. ja nüüd kaheks minutiks proua Flotre. suur tänu, härra president. põhiõiguste harta ütleb, et äh, romid on mitmekordse diskrimineerimise ohvriks, neid diskrimineeritakse nii juurdepääsul tervishoiule, eluasemele, haridusele ja töökohtadele, näiteks aastal kaks tuhat üks oli üks neljandik äh, romidest sattunud rünnakute ohvriteks või siis ka teiste diskrimineerimise vormide ohvriteks. politseile esitati väga palju avaldusi sellekohaseid avaldusi. romide olukord on veelgi kehvem seetõttu just, et diskrimineerimisjuhtumeid esineb nii sagedasti. meil on ju Euroopa Liidus põhiõiguste harta, samuti on Euroopa Liit liitumas inimõiguste konventsiooniga, seetõttu on vajalik, et sellised rassistlikud avaldused Itaalia suunalt oleksid aktsepteerimatud. me peame ka vaatama, mis toimus kahe tuhande kaheksanda aasta äh, tippkohtumisel. oluline on ka romide integreerimise strateegial, kuid seda strateegiat endiselt ei ole meetmed, mis äh, äh, Prantsusmaal, äh, Rumeenias, Bulgaarias on võetud, ka nende keskmetes peavad eelkõige just äh, romid olema. samuti, mis puudutab meie suhteid näiteks Kosovoga, siis ka siin tuleb kahepoolseid äh, lepinguid sõlmida, mille keskmes on ka romide olukord peale selle sooviksin pöörata tähelepanu ka viimase aasta resolutsioonile, mille keskmes oli romide küsimus. ma sooviksin, et me lõppude lõpuks äh, saaksime äh, kasutada ka neid äh, fondide vahendeid, mis on suunatud just selle olukorra leevendamiseks. suur tänu ja nüüd nõukogu nimel saab sõna härra Lopez Garrido. suur tänu, härra president tuleksin äh, siis proua Flašikova ja proua Flodre küsimuste juurde. siin on tegu otseselt inimõigusi puudutava küsimusega, see puudutab meid kõiki. see puudutab ka väga suurt osa rahvastikust. romid on suurim rahvusvähemus Euroopa Liidus. kuid äh, Nad ei ela, äh, kuid nende äh, sotsiaalne äh, tasand ei ole sama, mis paljudel teistel Euroopa Liidu kodanikel. Need, mis puudutab struktuurifonde ja fondide rahast, vahendeid. Hispaania eesistumise ajal on välja pakutud programm, mis ähm, hõlmab neid kümmet ähm, meedet, põhimõtet. ja ette on nähtud äh, nende programmide rakendamine täielikult alates aastast kaks tuhat neliteist ja see on ette nähtud just romide olukorra leevendamiseks. see puudutab nii äh, programme, mida viiakse läbi maapiirkondades kui ka linnapiirkondades ja see puudutab ka määrust, äh, määruse artikli seitse ületöötamist. et küsimuse teine pool puudutab äh, kohalikke äh, ametiasutusi. me soovime, et struktuurifondi saavad kasutada ka romid ja seetõttu on oluline kaasata sellesse protsessi ka kohalikud ähm, ametiasutused ja ka romide organisatsioonid roomide organisatsioonid tuleb äh, nii planeerimisse, haldusesse äh, kui ka jätkutegevusse äh, ja, ja hindamisprotsessi kaasata. komisjon peab liikmesriikidele tagama tehnilise abi, samuti on vaja horisontaalne abi tagada ja ka eh, vertikaalsel tasandil tuleb abi tagada nii liikmesriigiti kui, eh, liikmesriikide tasandil kui ka siis ka piirkondlikel ja kohalikel tasanditel. mis puudutab nüüd eh, strateegiat romide integreerimiseks, siis ma võin teile öelda, et eesistumis, eesistujariikide trio on rääkinud ka majanduslikust ja sotsiaalsest romide integreerimisest. siin on tegu programmiga mis võeti vastu äh, üldasjade nõukogul ühehäälselt. see tähendab seda, et meil on olemas strateegia järgneva pooleteise aasta jaoks. nii kaua äh, kestab äh, ka ees, selle eesistujate riigi kolmiku ametiperiood. lühiajalises perspektiivis peame me oma instrumente konkreetsemaks muutma ja me peame välja pakkuma ka vastava töökava, selleks, et saab koheselt tegeleda selliste probleemidega, mis puudutavad näiteks õpilasi. ja mis puudutab ka näiteks koole, kus on õpilasteks ainult äh, romidest õpilased, samuti mis puudutab romide juurdepääsu tervishoiusüsteemi teenustele. pikas perspektiivis me soovime Ähm, keskenduda ka äh, romide äh, temaatika süvalaiendamise aspektidele kõikides valdkondades. siin on vajalik ka äh, koordineerimist diskrimineerimise vastases tegevuses samuti, mis puudutab juurdepääsu haridusele ju ja juurdepääsu ka avalikele ähm, ametitele mis puudutab äh, nüüd mittediskrimineerimist, siis siinkohal sooviksin öelda, et Hispaania oma eesistumise ajal, oma kuuekuuse ametiperioodi ajal soovib vastu võtta äh, direktiivi, mida on Euroopa Liidus juba mõnda aega arutatud ja selle direktiivi keskmes on diskrimineerimise äh, vastane võitlus ja võrdne kohtlemine see puudutab eelkõige just neid kogukondi, kes on kõige rohkem sattunud diskrimineerimise ohvriteks ja seega siis ka romide kogukonda. suur tänu. ja nüüd komisjoni nimel volinik Reidel. tänan president, lugupeetud parlamendisaadikud, ma tahaksin tänada härra Svobodat ja tema kolleegi, kes esitasid selle suulise küsimuse Äh, Euroopa ruumide tippkohtumise teemal. see võimaldab komisjonil äh, väljendada oma pühendumist selle nimel, et kaitsta ühelt poolt põhiõigusi ja teiselt poolt tagada äh, nende integratsioon meie ühiskonda täielikul määral. ja me just kuulsime seda, kuidas nõukogu esindaja praegu kutsus üles Euroopa Liidu liikmesriike edasi liikuma, et eh, see teema muutuks nende peavoolupoliitikaks. Te teate, et see arutelu toimub paar nädalat enne teist Romide tippkohtumist, mis toimub Cordobas Hispaania eesistumise ajal aprillis kaheksandal ja üheksandal. komisjon igati toetab ja, ja aktiivselt seda algatust ma arvan, et eh, see algatus on just välja tulnud sel hetkel, kui tuleb äh, üle vaadata äh, rahvusvahelisel Euroopa ja äh, riiklikul tasandil võetud meetmeid, mis on rakendatud alates kahe tuhande kaheksandast aastast ja aitab meil kujundada ka ühist väljavaadet tulevikuks. kaks aastat tagasi toimus esimene tippkohtumine, kuhu me oleme vahepeal jõudnud me võime öelda, kas klaas on pooltäis või pooltühi. loomulikult on saavutatud märkimismäärseid edasiminekuid, kuid siiski on jäänud ka veel märkimisväärsed puudused veel. ja teie küsimus väga õigelt rõhutab Euroopa Liidu vahendite poliitikate keskset rolli ning seda tähtsust, äh, mida etendavad kõik võtmefaktoriga tegurid ja rahvusvahelised organisatsioonid, kodanikuühiskonna organisatsioonid, liikmesriigid ja ühendus tervikuna. komisjon on pühendunud sellele, et jõustada direktiiv, mis keelustab etnilise päritolu ja rassismipõhise diskrimineerimise ja see hõlmab ka romide diskrimineerimist. meil on nüüd karistusseadustik ühenduse tasandil ja selle kohta on ka äh, rassismivastase võitluse ksenofoobia vastane raam seadustik, mis on põhivahendiks võitluses romide diskrimineerimisega. ja käesoleva aasta novembriks peavad kõik liikmesriigid jõustama kriminaalkaristused äh, rassismike ja ksenofoobiliste kuritegude karistamiseks, nii nagu seda näeb ette raamotsus ja nagu ma juba avaldasin, äh, ma võtan endale kohustuse jälgida selle raamotsuse täitmist nii, tähelepanelikult kui võimalik. komisjon on teadlik, et sellest veel ei piisa ja et tugev seadusandlus vajab äh, ka informatsiooni ja teadlikkuse tõstmise komponendi tugevdamist ja selles mõttes komisjon käsitleb romide temaatikat Euroopa Liidu kampaanias, mis toetab mitmekesisust ja võitlust diskrimineerimise vastu ning äh, konkreetset koolitust öö, äh, Äh, juurat praktiseerivatele inimestele. struktuurifondide, arengufondide ja liitumiseelsete vahendite kasutamine on oluline, need on olulised vahendid muutuste läbiviimiseks, sest nad võimaldavad liikmesriikidel ellu viia neid ambitsioonikaid programme, mis on suunatud romidele. on ilmselge, et need äh, programmid peavad olema pragmaatilised, tõenditel põhinevad ja peavad parandama äh, romide elutingimusi, arvestades kõiki selle keerukusi. seda äh, probleemi ei saa lahendada pelgalt loosungite abil, selleks on vaja teha väga palju konkreetset tööd ja sel põhjusel liikmes- äh,, komisjon kutsub üles liikmesriike ära kasutama täiel määral neid äh, rahalisi vahendeid, et toetada romide kaasamist ühiskonda ja me oleme äh, Äh, käivitanud terve rea kahepoolseid äh, külaskäike liikmesriikidesse, kus on suured romide kogukonnad. Äh, et selleks, et kokku leppida eesmärkides. esimene taoline üritus leidis aset kahe tuhande üheksanda aasta oktoobris Ungaris, mida toetas Ungari valitsus ja tulevikus korraldame täiendavaid külaskäike veel üks konkreetne näide komisjoni pühendumisest tõukefondide kasutamiseks romide tõrjutusest ülesaamiseks on muudatusettepanek artiklile seitse lõige kaks Euroopa äh, Regionaalarengu Fondi määrusesse. ja väga paljud parlamendisaadikud siin kojas, kes toetasid oma hääletusega kolleeg Nistelrooja raportit eelmise kuu alguses, avab ukse uutele poliitikatele, rahastamisvahenditele, äh, marginaliseeritud kogukondade ja inimrühmade äh, eluaseme olukorra parandamiseks ja me võime ka äh, romidele seda suunata, kuid see ei ole ainult romidele suunatud. tänu mitmesugustele algatustele on ka pilootprojektid romide jaoks kaheaastase projektid, viis miljonit eelarvet, see on suunatud äh, laste haridusele, äh, mikrokrediidid äh, füüsilise isiku ettevõtjate soodustamisele ning avalikkuse teadlikkuse tõstmisele. Nende pilootprojektide hindamine toimub UNDP ja Maailmapanga kaasabil. ja ma igati ootan seda hinnangut sest see hinnang annab meile ülevaate sellest, mida me oleme hästi teinud ja kus esineb veel puudusi, et me saaksime sellele tuginedes edasi liikuda äh, väga sihipäraste meetmetega äh, Romade kaasamise Euro, mm, Euroopa platvorm oli ühisalgatus komisjoni ja Tšehhi eesistuja poolt kahe tuhande üheksanda aasta aprillis. selle eesmärgiks on kokku tu-, kutsuda vastavad äh, osapooled, äh, sidusrühmad Euroopa riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil, kaasata ka kodanikuühiskonna ühiskond, et äh, olemasolevad poliitikad muuta sidusamaks. nimetatud platvorm on kaasa aidanud ühiste põhiprintsiipide väljatöötamisele, roomide kaasamiseks mis on lisatud Euroopa Liidu ministrite kohtumisel vastu võetud dokumendile möödunud aasta juunis. Nendes järeldustes pöördutakse komisjoni poole üleskutsega lähtuda kümnest põhimõttest romide kaasamisel poliitikate kujundamisel ja elluviimisel Äh, nimetatud platvormi äh, järgmised äh, koosolekud toimuvad nii Hispaania kui ka Belgia eesistumise ajal, seega tegemist ei ole mitte ühekordse ettevõtmisega, vaid ettevõtmisega, millel on jätkutegevus, jätkumeetmed ja mina president igati toetan eesistuja Troika pühendumist selle eesmärgi täitmisele sest me peame äh, seda teemat ühest käest teise üle andma, et saavutada edasiminekut ja komisjon jätkuvalt panustab Troika tegevusse läbi oma poliitikavahendite tihedas koostöös liikmesriikidega ja kodanikuühiskonna ühendustega. Äh, eelseisva Romide tippkohtumise eel ma tahaksin äh, informeerida, et mina koos kolleegiga avaldame teatise äh, romide sotsiaalse kaasamise teemal, äh, visandades eelseisvad väljakutsed ning Euroopa Liidu panuse selle väljakutsega toimetulekuks ja see teatis saab olema äh, meie järgmiste arutelude aluseks. suur tänu, volinik ja nüüd alustame fraktsioonide nimel sõnavõtjatega, ma kutsun teid igati üles, lugupeetud parlamendisaadikud, kinni pidama kõneajast, sest kell kuus algab infotund komisjoniga. ja nagu te näete, me oleme natuke ajast maha jäänud ja nüüd Rahvapartei nimel kaheks minutiks annan sõna proua Jarokale. tänan, härra president rahvusvahelise ja riikliku seadusandluse täiendavale peaks kaasama rohkem ro-, peaks tegelema rohkem roomade kaasamiseks, sellepärast et roomade kaasamine tööturule ja samuti hariduse andmine neile on kõikide liikmesriikide majanduslikes huvides. viimaste aastate jooksul oleme töötanud välja tulevikku vaatavaid plaane selles küsimuses, aga need ei olnud mitte kohustuslikud plaanid, nendega ei kaase, kaasnenud mitte mingisuguseid sanktsioone ning samuti puudus nende rakendamiseks vajalik eelarve. Euroopa Liit võib ju tagada, et nii-öelda pehme seadus läheb kaugemale pehme seadusnõud, nõuetest ning need, neid on võimalik asjakohaselt rakendada ja näha ka nende tulemusi, kuid see ei pruugi nii olla. Euroopa roomade strateegia, mille raportöör ka mina olin ning sellise raportöörina ma tõesti arvan, et strateegia jaoks on äärmiselt selge, et kõikides liikmesriikides oleksid kriisivaldkonnad selgelt defineeritud, et oleks defineeritud eelkõige need valdkonnad, kus on vaja kohest sekkumist, sest sotsiaalsed probleemid on erinevates regioonides erinevad ning mõnedesse väikestesse regioonidesse on eriti palju kogunenud vaesust ja sotsiaalset tõrjutust ning nende regioonidega tuleb otsekohe hakata tegelema tõhusate projektide, strateegiliste plaanide, juh-, juhtimise ja ja järelevalve abil, seda peaksid tegema kohalikud vabaühendused, suust, suur tänu. suur tänu, proua Jaroka ning nüüd sotsiaaldemokraatide nimel härra Morales. suur tänu president, nii nagu juba eelkõneleja ka ütles, tegu on äärmiselt kompleksse probleemiga. ma olen täiesti veendunud, et kõik fraktsioonid on ühte meelt, et roomide teemal tuleb arutelu värskendada ja uuesti alustada. roomid elavad väga vastuvõetamatutes tingimustes vägivalla oht, rassismi oht ähvardavad neid ning me kõik ühiselt tunneme, et me soovime saada kõikehõlmavat lähenemist roomide küsimustele, seetõttu me peame tõsiselt survet avaldama, et see lähenemine liiguks edasi. me oleme praegu tegelenud mikrokrediitidega selles valdkonnas, oleme käsitlenud vägivalla küsimust, aga meil on tarvis kõikehõlmavat lähenemist, mis hõlmaks kõiki probleeme, millega roomid on silmitsi. praegu ei ole ükski lähenemine olnud piisav. lisaks on me, tule, leiti, et romisid on diskrimineeritud Euroopa Liidus rohkem kui ühtegi teist vähemust. me oleme seisukohal, et olemasolev seadusandlus on tegelikult ellu rakendatud, aga meil on tarvis, nagu varemgi juba öeldud, kõikehõlmavat strateegiat, et vaadata probleemi kui terviklikku kompleksset probleemi, et me ei tegeleks mitte ainult probleemi väikeste osadega ning seetõttu olekski väga, ongi väga hea, et meil on taas käivitatud see arutelu, võib-olla me saame tulla välja väikse, värskete ideedega ja leida võimalusi, kuidas juba eksisteerivaid seadusi paremini ellu rakendada nüüd proua Weber ALDE fraktsiooni nimel. suur tänu, proua president, oh, härra president, teise roomade tippkohtumise valguses tahaksin ma tulla välja mõningate ideedega lootes, et need rakendatakse niipea kui võimalik. tegelikult eelkõige ma usun, et meil on tarvis romide kaasamiseks ühtset strateegiat, lisaks sellele on meil tarvis tegevuskava, kus on paika pandud täpsed võrdlused, võrdlusalused ja samuti on meil vaja asjakohast eelarvet. seda ei pea tegema mitte ainult Euroopa Liidu liikmesriigid, vaid ka riigid, kus, teised riigid, kus on olemas roomide kogukonnad ning naabruspoliitika peaks võimaldama kasutada kõige paremaid vahendeid Euroopa Liidul selle küsimusega tegelemiseks. lisaks sellele on oluline süvalaiendamine kõik Euroopa Liidu liikmesriigid peaksid tegelema roomide küsimuse süvalaiendamisega ning kui me räägime roomide ekspertteadmistest, siis tuleks romidest eksperte kaasata tegevusse nii komisjonis kui nõukogus seda tuleks öelda nii pre-, härra Van Rompuyle kui president Barrosole, andes neile nõu, et nad kasutaksid ära romide teadmisi. nüüd on sõna proua Lambertilt. suur tänu. mina tahaksin oma fraktsiooni nimel samuti öelda, et meil on siin vaja kõikehõlmavat strateegiat, nii nagu on juba mitmeid kordi öeldud, praegu me oleme, tegeleme vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastase võitlusega, see on suhteliselt keeruline tegevus ning seetõttu on meil tarvis erinevaid pakette, nii et me kõigepealt läheneksime neile, kes on kõige tõrjutumad, et olukord ei muutuks niisuguseks, et kõige tõrjutumad tõrjutakse veelgi kaugemale, sellepärast et see lõhe, lõhe on juba pisut suurenenud, seetõttu tuleb arvesse võtta ka Euroopa Liidu strateegiat kaks tuhat kakskümmend, kus, mille üheks eesmärgiks on lõhede vähenemine sobilike fondide kasutamine on väga oluline, kohalikud eh, kohalikud omavalitsused peaksid samuti tegema koostööd nõukoguga. tuleb tähelepanu pöörata roomide erivajadustele, näiteks harju, hariduse andmisele, siis politsei peaks ka romisid kaitsma, mitte ainult äh, neid kurjategijateks tembeldama, praegu tundub, et mõningates liikmesriikides on olukord just niisugune, siis on neil tarvis kvaliteetseid sotsiaalteenuseid, praegu tundub, et romid on tööturust kõige kaugemal, samuti ei ole neile kättesaadavad kõrgekvaliteedilised avalikud teenused. seega me tahaksime teada, kas nõukogu ja ja komisjon on rahul sellega, kuivõrd on praegu neid fonde vastu võetud ja samuti, mida on tehtud rassismivastase ja ksenofoobia vastase võitluse küsimuses. kõikide liikmesriikide valitsused peaksid ennast pühendama nendele ideaalidele. suur aitäh, proua Lambert ja härra Van Dalen, ECR fraktsiooni nimel lugupeetud president, on hädavajalik, et Euroopa Parlament tunneks huvi romi kogukondade vastu. eelmisel sajandil oli diskrimineerimine veel kõige vähem ohtlik nähtus romide puhul. praeguse direktiivi eesmärgiks on aga tagada romide kaasamine meie ühiskonda ja see on igati hea. meil peab olema strateegia, mille eesmärgiks peab olema, et miljonid, mis eraldatakse romidele, eh, läheksid ka sinna, kus eh, neid tõepoolest vaja on. me peame rõhku panema siin eelkõige haridusele, me peame pöörama suurt tähelepanu romide lastele, nad peavad eh, pääsema välja sellest nõiaringist ning ainult tänu haridusele on see võimalik. ning ma tahaksin lisada veel kahte ma pean esmalt ütlema, et ma ei ole väga rahul sellega, et eh, romisid eh, me käsitleme kui ohvreid siin. ka nad ise saavad võtta meetmeid ja ka ise saavad nad tegutseda selleks, et eh, hajutada kartusi ja neid valesti mõistmisi, mis nende kohta levivad. lisaks sellele Euroopa rahastamine, romide integreerimine Euroopa Liitu, seda saaks läbi viia ka altpoolt üles liikmesriigid peavad äh, tagama seda. Äh, romid elavad liikmesriikidesse sajandeid, nii et äh, integreerimine peab käima ka vastupidi, ka romid ise peavad tegema ähm, sellesuunalisi jõupingutusi. tegemist on sotsiaalse väljakutsega, mitte niivõrd rahalise väljakutsega. lugupeetud president, Euroopa rahastusmehhanismid saavad siin ainult toeks olla. aitäh, härra Van Dalen ning nüüd sõna QNGL esindaja proua Ernst, palun. suur aitäh, detsembris kaks tuhat üheksa kui ma viibisin Pristinas ja Mistrivitsas, siis ja kui ma nägin, kuidas tegelikult inimesed seal elavad laagrites, võttes arvesse keskkonnasaastatust ja muud, siis ma olin tõesti šokeeritud, eriti nähes lapsi seal tegemist ei ole nüüd mingi erilise olukorraga mm, eh, ka Kosovos näiteks, vaid eh, tegemist on lihtsalt sellega, et väga paljudes liikmesriikides samuti eh, diskrimineeritakse rome, kes on mm, meie maadril elanud juba sajandeid. Ashkalis ja Pristinas kohtusin nende esindajaga, kes ütles, et neil on äh, küll ja küll sellest retoorikast, äh, vaid äh, tuleb nüüd hakata tegutsema. mõte ei ole selles, et teeme aga suuri sõnu, vaid tuleb ka tegusid teha ja seda kiirelt. see aga ei tähenda seda, et me peaksime nüüd äh, peituma võrdse kohtlemise direktiivi taha Euroopa Liidus ja mitte diskrimineerimise taha. ka tööhõive direktiivist ei ole siin abi. me peame tunnistama seda, et need direktiivid tegelikult ei ole piisavad, nad ei ole piisavad selleks, et roomid Euroopa Liidus äh, leiaksid piisavat kaitset igat liiki diskrimineerimise ning äh, alandamise vastu ning äh, direktiivid ei aita neid ka kaasata meie Euroopa mm, ühiskonda. meil on vaja üldist strateegiat, mis puudutaks kõiki poliitilisi sektoreid, kõiki poliitikaid. enamus valitsusi teeb ainult projekte, Ehm, kohati, kuid tegelikult on meil vaja keskpikas ja pikas perspektiivis äh, võetavaid meetmeid. meil on vaja tagada romi äh, kogukondade majanduslik areng ning Euroopa Liit peab ka oma struktuuri kohandama selleks. me ei pea lihtsalt äh, kahe tuhande neljateistkümnendast aastast muutuma paindlikumaks, vaid peame seda juba praegu tegema. me peame ka konkreetset abi neile andma ja seda ilma suurema bürokraatiata Äh, seda näiteks selleks, et äh, üles ehitada romide linnaosad. samuti tuleb suuremat tähelepanu pöörata nende tervishoiule, haridusele, koolitusele, äh, tööle asumiseks mõeldud ettevalmistusele, ma arvan, et siin on vaja suuremaid jõupingutusi, me ei taha küll romidele erikoole, vaid me tahame koole, kus romid saaksid osaleda ning seeläbi integreeruda. tegemist ei ole lihtsalt rahalise panusega, vaid me peame äh, mustlaste vastastest meetmetest äh, lahti saama. tegemist ei ole mingi kõrvalise nähtusega, vaid väga olulise teemaga. Euroopa Liidul on siin oluline vastutus kanda ja ma loodan, et need kümme miljonit, üle kümne miljoni romi, kes Euroopas elavad, et neid hakatakse tulevikus võrdselt ja õiglaselt kohtlema nii et me peame poliitiliselt üles näitama suurt tahet, ütlema jah ning eh, koostama tõsiseltvõetava Euroopa strateegia, me peame üles näitama eh, omapoolset soovi selles suunas edasi liikuda ning aidata eh, romide kogukondi ja me peame seda kiirelt tegema. suur aitäh, proua Ernst ja sõna nüüd EFT fraktsiooni nimel härra Paskal suur tänu president eh, proua volinik kolleegid euroopa teine romide teemaline tippkohtumine on suurepäraseks võimaluseks kõikidele osapooltele vahetada mõtteid selle üle kuidas romisid edukalt ühiskonda integreerida ajaloolased usuvad, et romid saabusid Euroopasse viienda-kuuenda sajandi keskel ja väga paljud Euroopa rahvad on otsinud võimalusi parimaks koos eksisteerimiseks romide vähemusega. pärast tuhandeaastaseid otsinguid ei ole keegi suutnud leida teed, kuidas romisid hästi meie ühiskonda integreerida. ma ei tea, kas süü lasub meil või vastaspoolel Äh, oma koduriigi kogemuse põhjal ma tean, et äh, kui me lihtsalt püüame abistada neid, siis sellest ei tule midagi välja. minu koduriigi äh, töötajad maksavad väga kõrget maksu ja maksust laekuv tulu on eraldatud romide kogukonnale, et parandada nende elutingimusi Eh, ja varustada neid eh, soovitava eluasemisega. Neile on antud võrdne juurdepääs haridusele, eh, võrdne kõikide teiste kodanikega. töötud roomid saavad samasugust hüvitist nagu teisedki meie kodumaa kodanikud. aga vaadake tulemusi, need uued eluhooned hävitatakse, vohab vargus vahe, varastatakse sanitaarseadmed, prügi vedeleb igal pool. meditsiinitöötajad mm, visatakse välja romide asundustest, romide lapsed väga sageli kukuvad koolist välja ja seetõttu ma arvan, kui me tõeliselt soovime romisid aidata, siis me peame romi lastele õpetama tsiviliseeritud kultuurilist käitumist suur tänu, härra Paska ja nüüd fraktsioonilise kuuluvuseta kaheks minutiks härra Baltsu. härra president, tänan. kuna ma esinen ungari keeles, oma emakeeles, ma, ma kasutan sõna mustlane tavakeeles levinud romide asemel ja äh, Ungaris ei ole sõnal mustlane halvustavat tähendust. kui me räägime diskrimineerimise vastasest tegevusest, siis loomulikult see on aluseks romide sotsiaalsele kaasamisele ja esimeseks sammuks sellel teel on hariduse andmine või nõnda öelda positiivne diskrimineerimine tööjõuturul, et võidelda igasuguse diskrimineerimise vastu kodanikuühendused kohe hakkavad hüüdma segregatsioon, segregatsioon, aga eesmärk on kohene äh, kaasamine. põlvkonnad mustlasi on üles kasvanud Ungaris töö, elatudes abipakettides ja mitte töisest tulust. Nad ei saa sellest nõiaringist välja murda ja seetõttu me peame loobuma taolisest ebaõigest majanduspoliitikast. Ungaris Äh, on mustlaste osakaal äh, kuritegevuses väga kõrge ja me peame selle vastu võitlema mitte ainult ühiskonna enamuse huvides, äh, vaid ka ausate mustlaste huvides. me kunagi ei räägi geneetilistest või etnilistest iseloomuomadustest, me räägime diskrimineerimisest, me räägime sotsiaalsetest vajakajäämistest kui me lihtsalt häbimärgistame äh, mustlaste kogukonna liikmeid äh, rassismist lähtudes, siis me veelgi süvendame seda probleemi, me peame leidma väljapääsutee. ka mustlased ise vajavad äh, usutavaid juhte äh,, äh keda tunnustab mustlaste äh, vähemus ja ka ühiskonna enamus. meil on vaja ühist Euroopa strateegiat, strateegiat, mis Äh, äh, suudab välja tuua selle probleemi kõik küljed. suur tänu, härra Balso ja järgmisena äh, kaheks minutiks Dias de Mira. tänan, president, ma tahan kõigepealt õnnitleda romiõiguste kaitsjaid proua Jarakat, sest tema ja koos Rahvaparteiga kavandas esimese strateegia romide vähemuse integreerimise ja pakkus välja konkreetsed tegevused, millest saaks kasu üheksa miljonit kodanikku, kes elavad Euroopa Liidus. kui me nüüd vaatame, milline on romide olukord, siis see erineb teiste Euroopa vähemuste olukorrast ja seetõttu meil on vaja konkreetseid meetmeid, mis on just nendele suunatud. me teame, et teine noorroomide tippkohtumine toimub Kordobas ja seal tuleks käsitleda just selle konkreetse kogukonna probleeme ja julgelt silma vaadata nendele probleemidele ning kavandada vajalikud finants- ja õiguslikud vahendid, et kaasa aidata selle vähemuse integreerimisele ja ka neid tuleb kaasata oma tuleviku kujundamisse. mitte kellelgi ei ole õigus äh, selle arvelt poliitilist kapitali kasvatada meil on vaja koordineeritud äh, valdkondadevahelist lähenemist, milles osalevad nii komisjon kui nõukogu, selleks, et saavutada romide äh, soovitavaid positiivseid tulemusi. me teame, et sellega tegelevad komisjoni mitmed talitused, meil on vaja koordineeritud lähenemist selleks, et üle saada igasugusest tõrjuvatest meetmetest. nõukogu ja kõik liikmesriigid äh, peavad tegutsema selle nimel, et romisid mm, täielikult integreerida. liikmesriigid vastutavad äh, diskrimineerimisvastaste meetmete vastuvõtmise ja jõustamise eest, selleks et tagada romidele juurdepääs tervishoiuteenustele, haridusele, täiendkoolitusele Äh, kutsekoolitusele ja need on prioriteetsed valdkond, me peame igati julgustama romide täielikku osavõttu kodanikuühiskonna tegevusest ja seetõttu on oluline, et sellesse protsessi kaasatakse kohalikud omavalitsused. ma tean, millest ma räägin. ja sel põhjusel president me oleme teadlikud, et ka meie saadikute kaasa on suurepärased romide esindajad suur tänu ja järgmisena poolteist minutit proua Gönš. aitäh, härra president teine roomadealane tippkohtumine annab suurepärase võimaluse vaadata, missugused on olnud arengud viimase paari aasta jooksul, mis on muutunud romide elus, romid on meie kõige haavatavam etniline vähemus me peame andma oma parima, et sellest saaks üle-euroopaline küsimus, et sellega ei tegeletaks mitte ainult Kesk-Euroopas ja peame leidma kõikehõlmavad lahendused. on juba astutud olulisi samme Euroopa Parlamendi poolt, Euroopa Parlament võttis vastu resu-, tegi ettepaneku äh, võtta vastu resolutsioon, kahjuks ei ole see resolutsioon siiamaani veel vastu võetud ja me loodame, et praeguse komisjoni ametiajal astutakse veel täiendavaid samme. eelmisel aastal äh, roomide olukorda käsitlev raport, mis parlamendis tehti, oli ka väga oluse, olulise tähtsusega ning äh, roomide õiguste küsimus on väga tihedalt seotud vaesusevastase võitluse küsimusega. praegu me saamegi üle vaadata, mida on teinud erinevad Euroopa fondid ning missuguseid samme on astutud romide integreerimise lihtsustamiseks. meil on küll olemas piisavalt infot ja andmeid, aga samas on ka teada, et igasugused andmed rahvusvähemuste kohta on alati väga tundlikud, nii et me peame oma tegevuses olema väga ettevaatlikud. paraku tuleb pöörata tähelepanu ka probleemidele, mis on, mis seonduvad romidega. suur tänu, proua Könts ning nüüd saab sõna äh, proua Kill Nilsen romide küsimus on äh, Lääne-Prantsusmaal ka väga äh, päevakajaline, näiteks senaadis on välja tõstetud suur hulk äh, roome, romisid äh, ning äh, praegu on Nandi linnaümbrus täielikult segaduses nii linnapea kui ka kohaliku omavalitsus ei suuda leida vastust. vastus aga ei saa olla nii kohalik, vaid see peab olema Euroopa ülene ja me peame tegema lõpu diskrimineerimisele, mille asil kannatavad need Euroopa kodanikud. ma tahaksin juhtida teie tähelepanu ka naiste erilisele olukorrale siin. romi naiste probleemid on eel, eriti äh, suured näiteks perevägivalla osas või äh, mittesoovitud raseduse osas nelikümmend kaks protsenti romi naistest on juba abordi eh, teinud kahekümne teisel aastal ning ainult kümme protsenti eh, romi naistest kasutavad eh, rasestumisvastaseid vahendeid me peame võtma meetmeid ning toetuma selles kõikidele analüüsidele ja uurimistele, mis on ruumide kohta teinud. haridusel on see väga suur tähtsus, me peame neile selgitama põhiõigusi ning abistama neid juurdepääsuda üldteenustele. ma loodan, et teine roomide tippkohtumine aitab edasi liikuda Euroopas roomide küsimuses. suur tänu, proua Kill Nielsen ning sõna on härra Fontanale aitäh. romide küsimus on muutumas üha keerukamaks ja nõuab meilt kiiret vastust. kõrge esindaja, institutsioonid, liidud, kodanikuühiskond, kõik nõuavad, et romid kaasataks meie ühiskondades, kuid räägitakse väga sel-, vähe sellest, mis on põhiline, nimelt et integratsioon on ajalooline, traditsioonidel põhinev protsess ja peab olema kahepoolne. kui romid ei näita üles tahet leppida meie reeglitega ning nõustuda selle kultuuriga, mis vastab neile riikidele, kus nad elavad, siis me näeme, et tegelikult ei ole võimalik tagada mitte mingisugust integreerimist. me võime muidugi teha projekte ning eraldada vahendeid, aga konkreetseid tulemusi me ei näe. väljakutseks eh, ei ole siin demagoogia ülesnäitamine, vaid me loodame, et küsimust käsitletakse pragmaatiliseks. tuleb arvestada samuti murettekitava majandusolukorraga, eriti just tööturul, nii et me näeme, et veelgi keerukam on sellises olukorras romisid kaasata meie tööturule nagu ajalugu on näidanud, me teame, et integratsioon ei ole võimalik ainult teatud vastuvõtvates liikmesriikides. integratsioon eh, peab põhinema mõlema poole tahtel. aitäh, härra Fontana ja härra Pussutil, palun. Nati l-appoċ, mod partikolari li deputat Livia Jaroka, illi tant taħd. aitäh, mina tahaksin toetada kolleeg Jarokat, kes on selle küsimuse kallal väga tõsiselt töötanud. Romi küsimus Euroopas ei põhjenda, põhja, puuduta mitte ainult mõningaid riike, vaid kõiki riike. romid on Euroopa, kogu Euroopa rahvusvähemus. pidades seda silmas, peaksime me eriti hindama seda, mida Euroopa Liit on juba teinud, kuid samuti vaatama, kuidas me saaksime oma olukorda parandada. soovin ka tänada proua volinikku Redingit, kes väga hä hästi seletas, mida meil on tarvis teha ja nüüd järgmisel kuul toimubki tippkohtumine Kordovas, mis on suurepärane koht asjade arutamiseks, sest täiesti selge on see, et need küsimused iseennast ei lahenda ja kui me ei tee seda, mis me peame tegema, siis jäävad need inimesed alati vaesusesse ja sotsiaalselt tõrg-, tõrjutuks. järelikult me peame neid niimoodi integreerima, et neil oleks juurdepääs kõikidele nendele võimalustele, mis on teistel inimestel, võimalusele leida tööd, kasutada võimal-, kasutada võimalusi ning elada väärikat elu. ning kui neile need võimalused antakse, siis mitte ainult nemad ei kasu, vaid ka nemad annavad oma panuse nende ühiskondade heaks, kus nad elavad. meie ülesanne on lihtsalt eemaldada takistused nende teelt ning ma loodan, et parlamendist väljuv sõnum on sõnum selle kohta, et me oleme romidega solidaarsed, aitäh! suur tänu, härra Pusutil. ja nüüd annan sõna pooleteiseks minu, pooleteiseks minutiks proua Munis Türkisele. aitäh, president. Euroopa roomade populatsioon on nii suur, et see moodustab praktiliselt ühe keskmise suurusega riigi Euroopa Liidus, aga nad muidugi elavad erinevates liikmesriikides, kus neile saab osaks mitmesugune diskrimineerimine, mitte ainult hariduse, tervishoiu ja ela-, elatustaseme osas, aga samuti selles osas, et paljud nendest on migrandid nõukogu on juba öelnud, et roomidest migrandid ei saa samasuguste teenuste osaliseks euroopa liidu liikmesriikides kui teistest rahvustest migrandid see on olukord, mis tuleb kiiresti lahendada, sest et me liigume ju kaasavama Euroopa Liidu kodanikuks oleku poole ning me elame piirkonnas, kus me soovime ühtemoodi ja austusega suhtuda kõikidesse vähemustesse, kõikidesse erinevustesse ning seetõttu ma väga toetan eh, Hispaania eesistuja algatust selles küsimuses. see on tõesti väga oluline ja seda on tarvis teha kohe, me ei saa enam edasi lükata igasuguste algatuste võtmist selles konkreetses valdkonnas, me peame hakkama romisid tunnustama ja seetõttu on väga oluline, et Kordobas toimub see tippkohtumine ja me loodame, et me vahe, lahendame terve hulga kannatavate romide probleeme. suur tänu ja nüüd härra Rumeva Rueda, üks minut. No, me ei tohi unustada, et romide tippkohtumine on. And uh, it was stable during the Romide tippkohtumine oli parlamendi algatus, see esitati Sloveenia eesistumise ajal selleks, et kokku tuua Euroopa Liidu liikmesriikide valitsused, et nad tegeleksid romide küsimuste ja seda põhjust on, sel põhjusel parlament peaks paremini reageerima. ja kui liikmesriigid ei mõista seda, et nad suudavad paremini romisid kaasata, taolised küsimused vajavad ühist strateegiat romide kaasamiseks. meil on vaja sellist strateegiat, me vajame seda strateegiat, kuna Euroopa Liidu usaldusväärsus kõigub rahvusvahelisel areenil ja väga paljud riigid vaatavad meie poole pahaselt selle küsimuse pärast. ja see on oluline, sest ka minevikus me mõistsime, et see seondub inimõigustega, sotsiaalse kaasatuse probleemidega, me mõistame, et see on ka poliitiline küsimus ja seetõttu poliitilise debati raames me peame mõistma, et me peame leidma vajaliku lahenduse sellele probleemile. suur tänu, härra Romeva ja nüüd kaheks minutiks proua Basescu. romid on üheks eh, kõige suuremaks ja kõige haavatavamaks vähemuseks Euroopas, nende olukord on näidanud, et eh, nende probleemid on tõesti väga aktuaalsed, tööpuudus, diskrimineerimine ning samuti juurdepääsu puudulikkuse haridusele, need on need probleemid, millega nad tihti silmitsi seisavad ja see ei saa muidugi kaasa aidata sotsiaalsele kaasatusele. ma leian, et meil on vaja integreeritud Euroopa programmi ja see programm peab arvestama ka romide väärtuste ja kultuuriga ja võimaldama nende vaba liikumist Romi eh, rahvastikust nelikümmend kuus protsenti on lapsed. Eh, tegemist on sellega, et sündimuse tase on väga kõrge, kuid paraku keskmine eluiga on maga, madal. Nende jaoks oleks heaks võimaluseks, kui eh, juurdepääs haridusele oleks tagatud. olgugi, et juurdepääs ja õigusharidusele on seadustega tagatud, siiski suur enamus lastest, kes kuuluvad roomide vaestesse kogukondadesse, ei käi koolis või langevad koolist välja. konkreetseks meetmeks oleks kaasata kõik need lapsed ja noored kohustusliku ning täieliku haridussüsteemi. kaks tuhat üheksa, kaks tuhat kümme kooliaasta jaoks eraldas see, Rumeenia haridusminister üle seitsme tuhande koha romi lastele ainult äh, kaks tuhat seitsesada last äh, panid ennast kirja ning äh, kaks tuhat ligikaudu lõpuks võeti vastu nendele kohtadele. kuid jõupingutusi tuleb teha mõlemalt poolt, ka romi kogukond peab käituma vastutustundlikult ning nad peavad osalema aktiivselt riigi sotsiaalses, majanduslikus ja poliitilises elus me tahame kaasata Roome meie kogukondadesse läbi erinevate programmide, piirkondliku arenguprogramme, programm Progress, noorte tegevuse programme ja struktuurifondid aitäh ning nüüd on sõna proua Postkoodil üks minut tänan, romid on suurim äh, rahvusvähemus Euroopas, kannatab institutsionaalse diskrimineerimise, mustlaste vastaste meeleolu vastu, äh, väga suure vaesuse all, sotsiaalse tõrjutuse all, äh, segregeeritud elutingimuste hariduses. lühiajalised lahendused ei ole äh, sobivad romide sügavate probleemide lahendamiseks. me peame hindama olemasolevaid häid tavasid eh, ja samuti ka olemasolevate poliitikate negatiivseid tagajärgi. üks näide, eh, mitte ainuke näide, see on see, et romide lapsed saadetakse eh, internaatkoolidesse perekonnast eemal. Need meetmed ei lahenda probleemi, need süvendavad segregatsiooni ja mõjutavad sügavalt negatiivselt romi perekondade elusid Äh, Euroopa vajab efektiivset pikaajalist romiide strateegia. see tippkohtumine avab võimaluse positiivsete meetmete jõustamiseks ja erinevalt esimesest tippkohtumisest, kus ei võetud Euroopa Liidu poolt ühtegi poliitilist kohustust. Euroopa Liit peaks näitama nüüd head eeskuju, pakkudes rohkem äh, ametikohti romidele ja kaasates romisid kodanikuühiskonna strateegiasse. suur tänu! suur tänu äh, proua Peskot ja nüüd kaheks minutiks proua Hübner tänan, äh, president, volinik, kallid kolleegid, Cordoba tippkohtumine saab olema proovikiviks meile kõikidele Euroopa Liidu institutsioonidele ja liikmesriikidele. see peaks üles näitama selget Euroopa Liidu poolset kohustust äh, kaaluda äh, täiemõõtmelist poliitilist strateegiat, mis aitab tegeleda romide küsimustega, lisaks inimõiguste äh, aspektidele ja aitab neil kaasa neie tõelisele majanduslik sotsiaalse kaasamisele. me vajame sellist kompleksset sotsiaalset poliitikat ja tegevuskava, eh, mis on valdkondi läbiv, eh, eh, on seotud majanduse ja sotsiaalvaldkonnaga. palju on tehtud ja saavutatud, kuid kahtlemata meil seisab ees veel pikk teekond. me vajame, et Euroopa Komisjon, parlament ja liikmesriigid ja nagu minister Lopez Garrido ütles, ka kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi eh, tegutsema käsikäes. me loodame Euroopa Komisjonilt väga selget ülesannete jaotust selles äh, teemavaldkonnas ning tõhusat koordineerimist kõikide vastavate talituste poolt. me loodame, et viie miljonite Euroopa pilootprojekt, mida praegu komisjon ellu viib, sillutab teed äh, tõhusate lahenduste leidmiseks kõige olulisemates valdkondades – lasteharidus, majanduslik kaasatus ning aitab edasiminekut poliitikate hindamisel me igati hindame komisjoni jõupingutused, eriti regionaalpoliitika peadirektoraadi jõupingutusi ning kutsume üles komisjoni veelgi äh, paremini kaasama kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi äh, Roma ühiskonna liikmete paremaks kaasamiseks majandusse ühiskonda. parlamendis äh, väga paljud kolleegid erinevatest fraktsioonidest on juba oma osalusest teatanud, kuid meie ülesanne on anda sellele teemale veel suuremat poliitilist jõudu romide kaasamine aitab meil edasi liikuda selles suunas, et Euroopa tööjõuturg oleks tõeliselt kaasav. see annab meile võimaluse äh, tegeleda ka Euroopa ees seisvate demograafiliste probleemidega ja tähendab, lõpetuseks ma tahan öelda, et Cordoba tippkohtumine on tõeline viimane üleskutse romide tõeliseks kaasamiseks. suur tänu, proua Hübner ja nüüd härra Tabasti poolteist minutit Äh, esimese ROMide programmi äh, autorina ma tahan öelda, et tegemist on ühe keerulisema temaatikaga Euroopa jaoks ja ma ei kadesta sugugi proua voliniku olukorda, sest minu arvates on tegemist ühe kõige keerulisema probleemi pundraga Euroopas. Äh, romid ei ole pelgalt rahvusvähemus, kuid nad on sageli ka sotsiaalselt halvemas olukorras olev inimrühm kuid äh, sotsiaalne vastutus on ebasümmeetriliselt jaotatud ühiskonna äh, põhiliikmete ja vähemuste vahel. ühiskonna enamusel lasub vastutus ja ka ruumidel lasub vastutus. meil on vaja integratsiooni ja sellest ebasümmeetriast ülesaamist. asi ei ole pelgalt rahastamisvahendites, eelarvelistes vahendites küsimus on selles, kas on isikuid ja vastavaid mehhanisme nii rahvusenamuse kui ka roomide kogukonnas mina varem riigisekretärina vastutasin selle küsimuste eest ja, ja saan öelda, et tulemusi saavutati nendes piirkondades, kus olid usaldatavad, usaldusväärsed juhid, aktiivsed kodanikuühiskonna ühiskonnad ja ka vähemuse aktiivsed liikmed, sest me vajame loomulikult eelarvelisi vahendeid kuid kõik tegelikult keerleb selle ümber, mida kohalikud kogukonnad saavad panustada. proua Antonescu. suur aitäh, majanduse ja sotsiaalarengu taseng romide kogukonnas on üks kõige delikaatsemaid ja vastuolulisemaid probleeme Kesk- ning Ida-Euroopas mis puudutab äh, romide tegelikku arvu, siis äh, me ei tea, palju neid on, kuid me teame, et tegemist on kõige suurema ja kõige vaesema vähemusega Euroopas. meil on vaja kooskõlastatud äh, pikaajalist seisukohta, sellepärast et liikmesriikide poliitikad eraldi ei ole piisavad, et olukorda lahendada. iga liikmesriik peab selle nimel pingutama, et romide elutingimusi parandada, kuid sellisel tegevusel ei ole mingit äh, edu, kui me ei koordineeri oma tegevust üldisel tasandil. ma leian, et haridus on üks kõige tõsisemaid probleeme. suur äh, protsent, vabandust, äh, suur, suur hulk romide elanikkonnast on alla kahekümne aastased, kui me tahame aga, et nad oleksid kaasatud teaduspõhisesse ühiskonda, siis me peame tagama noorte ja laste mm, teadmist, teadmised romide lapsed äh, tuleb, äh, noored äh, tuleb kaasata meie praegustesse strateegiatesse, seda seetõttu, et tegemist on uue põlvkonnaga ja nad võivad olukorda muuta. Neil peab olema samuti täielik juurdepääs haridusele, arstiabile ning kõikidele võimalustele, mis on teistel Euroopa kodanikel. kui ei võeta konkreetseid meetmeid, kui me ei muuda oma suhtumist, siis sellisel juhul miljonid noored roomid jäävad tõrjutuks ning ühiskonnast kõrvale. looduse puutumine muudab need kogukonnad ebakindlaks ja ohtlikuks nii kogukonna liikmetele kui kõikidele teistele. tegemist on võimalusega, me peame eh, suutma nende perspektiive muuta. solidaarsus on eh, siin meie tegude keskmes ja me peame sõnadelt tegudele üle minema. suur aitäh ja proua Senalova, üks minut. Vážené kolegyne a kolegové. suur aitäh, lugupeetud president, kallid kolleegid. vastavalt hiljutisele uurimusele seitsekümmend kuus protsenti tšehhidest ei soovi, et nende naaber oleks mustlane. viimase kümne aasta jooksul olen ma olnud eh, linnapea ja vastutab nende küsimuste eest äh, ka oma linnas. ma pean ütlema, et mitte ainult rahalised vahendid ei ole siin olulised me oleme saavutanud teatud tulemusi seeläbi, kuid üldine lahendus peitub siiski ühiskonna, ühiskonna solidaarsuses. Äh, nii kohalikul kui riiklikul tasandil. ühiskond peab romidega leppima, kuid samuti romid peavad nõustuma meie reeglite ja normidega. selleks, et tõhusalt äh, tööd teha, peavad meil olema teatud mudelid, meil pea-, äh, eeskujud. ja kuid samuti me peame võitlema ksenofoobia, rassismi vastu. me peame olema aktiivsed, näitame aktiivselt äh, seda, et ksenofoobia ja rassism ei ole vastuvõetavad. ainult äh, sel viisil me saame edasi liikuda. proua Saarpuu, palun. de la bun început să-mi exprim speranța că sa-... aitäh, ma sooviksin äh, algselt kohe väljendada oma lootust, et äh, Kordus aset leidev äh, roomide teemaline tippkohtumine on see, mis suudab tagada roomide kaasamise meie ühiskondi. Nende olukord praegu on kehv ning halveneb üha hoolimata sellest, et viimastel aastatel on tehtud projekte, et Äh, nende olukorda parandada ja eraldud peaaegu pool miljardit eurot vahendeid. ma arvan aga, et nüüd heade, hea tahte juures tuleb tegudele üle minna. kahjuks Euroopa Komisjon ei ole aga piisavat tahet veel üles näidanud, et koordineerida meie tegevust selleks, et parandada elutaset ning romide kaasatust ning samuti selleks, et võidelda rassismi ilmingute vastu. ma leian, et on vajalik, et romide küsimus äh, muutuks see sotsiaalküsimuste eest vastustava voliniku jaoks eraldi küsimuseks ning et äh, need äh, üksused, kes selle problemaatikaga tegelevad, äh, et nende hulgas oleks ka romide spetsialiste. ma arvan, et meil on vaja sotsiaalset lähenemist, kuid samuti me peame arvestama kultuuriliste aspektidega, et mitte veelgi tõsisemaks muuta ebavõrdsust, mis puudutab näiteks tööhõivet või kirjaoskust ma julgustan komisjoni samuti töötama välja projekte, mis võimaldaks tõhustada loomide osalemist tööturul ning samuti edendada paremat koostööd vabaühendustega. suur tänu ning vaba mikrofon. aega meil enam väga palju ei ole spoštovani gospod predsedujoči spoštovana gospa komisarka špansko predsedstvo najprej bi čestital španiji da je president proua volinik eh, lugupeetud hispaania eesistuja esindaja ma tahaksin õnnitleda teid selle puhul et see arutelu on päevakorda võetud Euroopa teisel romide temaatilisel tippkohtumisel sest see näitab kui suurt tähtsust me omistame sellele teemale. ja see samuti näitab, et kõik fraktsioonid on osalenud selles arutelus ja soovivad põhjalikumaid ettevalmitusi eh, tugeva strateegia väljatöötamiseks, romide probleemide lahendamiseks, ka nõnda-öelda pehmete seadusvahendite kontekstis sest äh, see küsimus kuulub ka liikmesriikide pädevusse, kuid me peaksime vahetama andmeid ja häid tavasid. mina esindan Sloveeniat. meil on ka äh, romide esindaja äh, institutsioon, kes on vahendajaks ühiskonna ja romide perekonnade vahel ja see aitab paremini kaasata romi lapsi koolisüsteemi ma vabandan, me saame anda sõna ainult viiele sõnasoovijale vaba mikrofoni raames, järgmisena proua Kretšu. Mr Marinescu uh, to catch the eye this evening. I'm sorry. ja nimetatud isikud kahjuks ei saa täna aega. proua Gretu. jah, tõepoolest esimene tippkohtumine romide teemal uh, näitas, et uh, me oleme Euroopast läbi kukkunud roomide õiguste kaitsmisel. me peame liikuma eh, pikaajalise strateegia nimel kahjuks, aga uuringud, eh, nende tulemused eh, ja nende ellurakendamine, kõik see on küll olemas, kuid see ei ole olnud eriti tõhus romid on praegu kõige suurem äh, ja kõige vaesem vähemus, vae-, vähemus, vabandust, ning nende sotsiaalne kaasatus on kõige vähem Mm, leidnud toetust. samuti nende sündimustase on väga kõrge, kuid suuremus väga madal, seetõttu on väga mm, suur osa nende rahvastikust väga noor. me peame parandama noorte roomide juurdepääsu haridusele. see on ainukene osa roomide kogukonnast, kes saab tegelikult ka mängida aktiivselt rolli võitlemaks sotsiaalse tõrjutuse vastu ning äh, liitumaks tööturuga. härra Matula, üks minut etnokulturaală transfrontalieră. suur tänu, härra president. romid on piiriülene kümnemiljoniline etnokultuuriline kogukond Euroopas romide problemaatika osas on meil vaja kooskõlastatud tegevust pikaajalises perspektiivis kõikide liikmesriikide vahel. meil on erinevaid projekte olnud, kuid me peame kaugemale minema, me peame vastu võtma tõsiseltvõetava strateegia, kus, mis toetuks sihtmärgistatud tegevustel. ma tulen riigist, kus on väga suur romide vähemus ning ma tervitan seda, et me tunnustame täna, et romide probleem on üle-euroopaline. enne Euroopaga liitumist oli Rumeenial oma strateegia romide olukorra parandamiseks, näiteks on eraldatud äh, romidele riigi, riiklikes ülikoolides tasuta äh, kohti ning see on aidanud kaasa äh, romi kogukonna haridustasemele. riiklikud ja kohalikud võimud on teinud jõupingutusi romide kaasamiseks ning nende integreerimiseks tööhõi-, tööturgu, et võitle, et võidelda mm, vaesuse vastu ning tagada parem tervishoid. kuid meil on vaja tõsisemalt võetavat strateegiat kogu Euroopa tasandil, kui me tahame tulemusi saavutada. proua Murpaju a cigánygyermekek roma gyermekek számára. suur tänu! romide lapsed ja noorukid saavad välja murda oma praegusest olukorrast ainult siis kui nad lähevad kooli. paraku kuuleme me siiamaani tervet hulka vabandusi romide vanemate poolt, kes tegelikult ei tahagi, et nende lapsed kooli läheksid. Nad isegi vahel takistavad neil kooli minemist. eriti püütakse vältida seda, et mustlast tüdrukud kooli läheksid, nemad on eriti eba, eriti ebasoodsas olukorras sest et tihtipeale sunnivad vanemad neid hoopis oma väikeste õdede ja vendade eest hoolt kandma mitte et nad kooli lähe- selle asemel et kooli minna rahvusvahelised normid näevad ette et siinkohal peaks sekkuma valitsus ja kaitsma lapse õigust karistades niisuguseid vanemaid kes lapsi kooli ei lase või isegi võtma lapsed neilt ära suur tänu Smolkova. ning lõpuks proua Mokova üks minut najchudobnejšou skupinou ľudí v európskej únii sú určite rómovia. preto som za. on selge et roomid on Euroopa kõige vaesemate inimeste hulgas ja seetõttu peame tegema kõik, mis võimalik nende integreerimiseks. me peame neid integreerima tavalisse ühiskondlikku ellu ja ma arvan, et eelkõige tuleb meil lahti saada nii otsesest kui kaudsest romide diskrimineerimisest. samas on meil vaja ka avatud arutelu sel teemal, kuidas perekonnad ise mustlaslaste õigusi rikuvad, sest nendel lastel on samuti õigus äh, äh, elul väärikale elule, aga tihtipeale nad tegelikult ei taha seda ja ma loodan, et tippkohtumisel mängivad romid ise väga olulist rolli, kui me räägime laste kasvatamisest ja nende endi elutingimuste parandamisest, siis siinkohal peavad nad ka ise oma panuse andma. siinkohal tahaksin öelda, et järgmisel tippkohtumisel on, peaksime me juba kuulma ka sellest, kuidas romid ise näevad neid hüvesid, mis neile antakse. suur tänu, aga ma vabandan kõikide ees, kes, et ma, et aeg on juba üle läinud, keegi rohkem vabas mikrofonis sõna ei saa ning nüüd härra Lopes Garrido nõukogust. Sobre... tänan, president. arutelu, mis meil just äsja toimus romide või mustlaste kohta ning tippkohtumise kohta, mis hakkab, mis tuleb Kordobas, siis see näitas ikka ja jälle, et kui me räägime no, romide majanduslikust ja sotsiaalsest integreerimisest, siis see on äärmiselt suur probleem, see on üle-euroopaline probleem ning nõuab Euroopa strateegiast seda me ka püüame teha, ühte-teist on juba tehtud, aga mitte piisavalt. nii et äh, tippkohtumisel me arutame need küsimused taas jälle läbi. on ilmne, et meil on tarvis niisugust strateegiat, mille raames pandaks paika tegevuskava, mille eest hoolitseks nõukogu, samuti tuleb äh, pöörata tähelepanu pikaajalisematele strateegiatele ehk siis sellega peaks tegelema eesistujate kolmik ma arvan et struktuurifondid on üks väga jõuline instrument mida saab siin kasutada see on just see instrument mis peab parandama sotsiaalset kaasatust ja sotsiaalset ühtekuuluvust ma arvan et me peaksime kõik need siin välja öeldud ettepanekud viima ellu konkreetsete tegevuste raames ning mõnest neist tegevustest peaksid peaksid keskenduma äh, spetsiifilistele romi ühiskonna probleemidele näiteks diskrimineerimise probleem juurdepääs avalikele teenustele juurdepääs tööhõivele eelkõige äh, naiste puhul sest kuna nad on väga vaesed, siis ei ole neil ka korralikke elamistingimusi, samuti tuleb pöörata tähelepanu vägivalla probleemile romide kogukonnas. kui me nüüd vaatame noori ja teeme seda veel majanduskriisi raames, siis me näeme, et noortel romidel on väga raske saada haridust, väljaõpet ja seega ka töökohti. romide eeldatav eluiga on oluliselt madalam kui teistel. romi lapse sünnihetkel on, eeldatakse, et tema eluiga on umbes kümme aastat väiksem kui teistel elanikkonnagruppidel loomulikult on meil ka vaja ka diskrimineerimisvastaseid poliitikaid, just romide diskrimineerimise vastaseid poliitikaid, samuti tuleb võidelda koduvägivallaga. meil on olemas direktiiv, milles on kõik mitmesuguseid sätteid, see on hea direktiiv ning seda direktiivi tuleb püüda rakendada ka Romi kogukonna suhtes. samas me peame olema väga ettevaatlikud, me ei pea, tohi olla liiga patroneerivad, sellepärast et me peame siiski romisid austama, me peame austama nende kultuuri ja nende identiteeti. suur tänu ja palun, proua volinik, teile like. täna president, ma tahaksin tänada seda koda väga paljude ettepanekute eest, mille nad on esitanud, me võtame neid arvesse äh, nii komis-, volinik Andri kui ka minu pool, kui me tutvustame enne tippkohtumist meie teatist. ja selles teatises äh, me väljendame ka selgelt seda, et komisjon ei saa ja ei aktsepteeri seda, et romid on diskrimineeritud ja meie ühiskonnas tõrjutud Äh, nende ähm, rahvusliku kuulumise tõttu. meil on selleks instrumente, vahendeid, poliitikaid, küsimus on selles, kuidas me neid kasutame, kuidas me neid probleeme ja seda teemat nendesse instrumentidesse ja poliitikasse süvalaiendame ma usun, et meil ei ole vaja eraldi äh, romidele suunatud direktiivi või fondi, meil on vaja arvestada romide temaatikat täiel määral, kui me kohaldame Euroopa Liidu õigustikku ning Euroopa Liidu fonde kasutame. Ja nagu paljud teist on öelnud, äh, lahenduse võti peitub kõikide võtmetegijate partnerluses ja koostöös äh, komisjon äh, lähtub sellisest lähenemisest ka romide kaasamise Euroopa platvormi töös ja oma sisemistes, sisemises töökorralduses ja ma tahan rõhutada väga selgelt, et loomulikult romide tõrjutus on väga palju seotud ka põhiõiguste temaatikaga, kuid eh, enamikes aspektides see seondub majandus- ja sotsiaalvaldkonna küsimustega. ja siin ma tahaksin tsiteerida Maailmapanga uuringut eh, rommide tõrjutuse majanduskulutuste kohta, mis on väga oluline tõend selle kohta, et me peame leidma lahendused eh, meie terve ühiskonna hüvanguks selleks, et rakendada meie käsutuses olevaid vahendeid tõhusalt ja efektiivselt, on meil vaja rakendada strateegilist lähenemist. sõna mainstream, süvalaiendamine on läbinud mitmeid sõnavõtusid, selle aluseks on koostöö, vajalike ressursside kasutuselevõtt ning sellisest strateegiast lähtumine, kus õpetakse nii edusammudest kui ka ebaõnnestumistest kuid me ei tohi piirduda ainult paberil kirja pandud strateegiaga. meil on vaja tulemusi, tulemusi, mis aitavad kaasa romide integreerimisse põhivoolukoolidesse, paljud teist mainisid kooliharidust ja ma ootan huviga äh, eelkoolihariduse meetmed tulemuste tutvustamist, kuidas need on kujunenud, äh, siin räägiti ka tööjõuturus äh, romide poliitika süvalaiendamist ja selles osas minu kolleeg Andor teab, millised on konkreetsed eesmärgid ja ka loomulikult ka äh, kodanikuühiskonna arvestamine, mis on kõikide meie poliitika alustalaks. tänan, proua volinik, sellega on arutelu lõppenud, hääletus toimub järgmisel osaistungjärgul ja nüüd äh, me asume komisjoni infotunni punkti juurde. elnök úr, egy technikai probléma van. president, ma tahan juhtida teie tähelepanu tehnilisele probleemile, mida ma äsja täheldasin. et äh, äh, arvutiekraan on tardunud ja mina olen nagu kloonitud sellele, kui ma oma kaardi sisse panin, siis minu nimi Tabati ilmus äh, ekraanile. ja proua Gomezi puhul ja ka teiste puhul on tekkinud need arvutiprobleemid ja ka minu kolleeg Kinga Gönts äh, sai oma äh, hääle taha nime tabasite, palun kontrollige süsteemi, sest mind on kloonitud korduvalt Euroopa Parlamendil, palun informeerige sellest tehnilist talitust. <laughs> suur tänu, tehniline talitus võtab seda arvesse. ja nüüd äh, infotund komisjoniga ja täna õhtul see saab olema natuke lühem, kuna eelmine arutelu äh, läks pikemaks kahekümne viie minuti võrra. ma vabandan selle riivituse pärast.